toetab. ma ütlesin juba oma esimeses sõnavõtus, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on selles küsimuses täielikult ühel lainepikkusel, suur aitäh! suur aitäh ka teile, härra volinik, see lõpetab VKE-de finantseerimise alase debati ja me hääletame kolmapäeval. kolmapäeval kell kaksteist läheb see päevakorrapunkt hääletusele ja nüüd läheme me edasi suuliste küsimustega, mis puudutavad Euroopa Liidu Donau piirkonna strateegia rakendamist. ja äh, suulisi küsimusi on esitanud äh, minu meelest viis erinevat inimest, kõigepealt saab sõna proua Tikao. komisjon andis kaheksandal detsembril välja Euroopa Liidu Donau äh, piirkonna strateegia ning samuti tegevuskava ja need peaks Euroopa Ülemkogu vastu võtma Ungari eesistumise ajal rahvapartei fraktsioon esitas kahekümnendal jaanuaril kaks tuhat kümme samuti omapoolse resolutsiooni ning äh, jääb äh, ka edaspidi väga aktiivseks äh, partneriks, mis puudutab selle strateegia rakendamist ja ajakohastamist. strateegia on sündinud väga laiaulatusliku konsultatsiooni tulemusena, konsultatsiooniprotsess puudutab erinevaid regionaalseid asutusi ning ka liikmesriikide asutusi konsulteeritud on ka kodanikuühiskonna erinevate ähm, teadusasutuste ja teistega. eriti tähtis on selle strateegia rakendamine, sest äh, strateegias kinnitatakse veel kord, et äh, tarvis on investeeringuid ähm, navigeerimisvahenditesse, parematesse omavahelistesse ühendustesse erinevate sadamate vahel ning ka uutesse tehnoloogiatesse, et vältida ulatuslikku Donau jõe saastumist ja samuti selleks, et äh, ära hoida igasuguseid äh, navigeerimistõkkeid. looduskatastroofide ennetamine on samuti tähtis ja lisaks sellele on tähtis võidelda keskkonnasaaste ja kõige äh, muu sarnasega ning nende ülesannete täitmine toob kahtlemata kaasa suurema majanduskasvu Donau piirkonnas. praegu on väga oluline Äh, väga oluline on kaitsta kogu Donau jõe valgala ning äh, selleks on, äh, nagu juba ütlesin, tarvis parandada navigeerimisseadmeid. kolmandal veebruaril kohtusid koordinaatorid ja me palusime neil oma koosolekul kindlaks määrata, milliseid finantsvahendeid oleks võimalik kasutada regioonidevahelise koostöö parandamiseks ja se-, ja selleks, et Donau jõe strateegiat võimalikult kiiresti rakendada sellel koosolekul arutati äh, olemasolevat strateegiaid, strateegiat ja vaadati finantsvahendeid ning leiti, et mitmeaastane finantsraamistik peaks arvesse võtma ka Donau regiooni prioriteete. tegemist on ühendusega Põhjamere ja Musta mere vahel ning seetõttu me nõuame, et seda strateegiat laiendatakse Musta mere strateegiani ette. proua Manescu, kaks minutit. komissar, strateegia ma tänan, härra president, volinik. Euroopa toonav strateegia on integreeritud strateegia ning see ühendab mitmeid erisuguseid Euroopa Liidu tegevuspoliitikaid just selles makropiirkonnas. ALDE fraktsioon tahab, et navigatsioonikanalid laieneksid ning areneksid linnad selle jõe ääres, arendataks välja piisavad infrastruktuurid ja terminalid, nii et oleks võimalik kasutada erinevaid veoviise selles piirkonnas. ma tahaksin rõhutada seda, et riigid, kes on Donau piirkonnas, on omavahel majanduslikus sõltuvuses ning tähtis on panustada VKE-de eh, arengusse, nende uurimisosakondade arengusse, selleks, et nad saaksid edendada selles piirkonnas rohelist majandust. kui me tahame, et majandus edeneks ja meil tekiks juurde töökohti eh, toonaväärsetes riikides, siis meil tuleb ka hea seista selle eest, et toona strateegia ka korralikult ellu rakendataks. on vaja kaasata liikmesriikide ametivõimud ning kasutada mm, partnerlussuhteid erasektori ja avaliku sektori vahel. tähtis on identifitseerida peamised arengupiirkonnad ja tagada, et et programmid oleks integreeritud ning kasutataks ära korralikult ka Euroopa Liidust saadavaid abisummasid. ma usun, et väga tähtis on äh, teada, millised on komisjoni peamised tegevused äh, selle Donau strateegia elluviimised ning mida kavandavad ka valitsused. järgmine on proua Schröter, palun, kolm minutit tänan, härra president, austatud härra volinik, lugupeetud äh, kolleegid. põhjalik äh, Donau strateegia mis ühendaks äh, kõik seal piirkonnas elavad inimesed ja liikmesriigid, oleks kindlasti väga kasulik ja annaks omapoolse tugeva panuse Donau piirkonna jätkusuutlikule arengule. majandus- ja keskkonnaaspektid on võimalik äh, ühendada, nii et meil saaks ähm, sellest tulevikku suunatud äh, tasakaal. bioloogiline mitmekesisus ja kultuuriline mitmekesisus äh, võimaldavad edukat turustamist turismisektoris. oluline on aga see, et äh, koostöö keskenduks äh, eelkõige tulvade ärahoidmisele, me mäletame ju küll neid aastaid, kus äh, tulvad põhjustasid väga palju kahju, nii ülem- kui ka alamjooksu piirkonnad peaksid tegema koostööd ühtse strateegia raames. meil on vaja innovatsiooni, ja edusamme meil tuleb õppida mineviku vigadest ja neid mitte korrata. ja oluline on, et laevu kohandataks jõe järgi, mitte jõge laevade järgi. meil on tehniline oskusteave selles piirkonnas, on suur potentsiaal ja kui me rakendame innovatsiooni ja ülemaailmset äh, turundust, siis see võib piirkonnale suurt kasu tuua. parlament korrigeerib komisjoni ettepanekut oma resolutsioonis äh, ühes aspektis. sarnaselt äh, Läänemere piirkonnaga juhitakse tähelepanu ühtsele strateegiale mis äh, pööraks eelkõige tähelepanu keskkonna aspektidele, mis omakorda ei äh, takista jõe majanduslikku kasutamist. meil on vaja läbipaistvust ja meil on vaja sõltumatuid eksperte. kogemus Balti riikides näitab, et läbipaistvus ja rahva kaasamine on olulised selleks, et kõik äh, tunneksid ennast osana sellest äh, strateegiast ja oleksid huvitatud koostöö edust. oluline on investeerida olemasolevat äh, raha ja analüüsida meetmeid, mis seni tarvitusele on võetud ja vajaduse korral tuleks korrigeerida eh, tehtud rahalisi eraldisi, et saavutada keskkonna ja majandustasakaal selles piirkonnas, tänan. ma tänan ja järgmisena saab sõna härra Plasak. kaheks minutiks. ma tänan härra president, volinik, makropiirkondlikud strateegiad on ennekõike poliitiline instrument see on üks viis, eh, kuidas koostööd teha. Nad peavad aitama paremini ära kasutada olemasolevaid programme, algatusi, finantsinstrumente ning platvorme koostööks. makropiirkondlikud strateegiad peaksid olema ka raamistikuks, nii et Euroopa Liit ja tema siseturg saaks paremini funktsioneerida ning eh, oleks ka platvormiks suhete loomisel erinevate osaliste vahel. tähtis on luua parem struktuur selleks, et Euroopa Liit saaks toime tulla nende väljakutsetega, mis selles piirkonnas on. aga kõik olemad, olemasolevad instrumendid tuleb paremini defineerida. nüüd ECR-i seisukoht on järgmine. makropiirkondlike strateegiatega eh, tuleb tegeleda süstemaatiliselt ja struktureeritult ja teiste poliitikate kontekstis. meil on vaja strateegilist lähenemisviisi sellele teemale eriti silmas pidades seda, kuivõrd palju strateegiaid meil on ning kui suure halduskoormuse see paneb. Eh, analoogsed strateegiad, ka Donau eh, strateegia pälvib meie toetuse, kui ta tugineb peamistele põhimõtetele, nimelt eelarve neutraalsus, õiguslik neutraalsus ning institutsionaalne neutraalsus makropiirkondlike strateegiate roll ja tulevik on tihedalt seotud eh, meie mõttevahetusega selle üle, kuidas Euroopa Liidu rahalisi vahendeid tulevikus paremini ära kasutada ning kindlasti kattub see ka meie aruteludega tulevaste institutsionaalsete poliitikate üle. samas me ei tohiks ette rutata nendest arengutest, mis toimuvad uue finantsperspektiiviga, liiga vara on rääkida muudest asjadest, sest see ei anna midagi. me ei tohi eh, etteruttavalt ära otsustada, milline on järgmiste ühtekuuluvuspoliitikute eh, struktuur. härra Deutsch, palun, nüüd on sõna teil. tänan, härra president, härra volinik, austatud kolleegid millest me räägime seoses äh, Donau piirkonnaga? me räägime neljateistkümnest riigist ja saja viieteistkümnest miljonist inimesest. on õige oletada, et Euroopa Liidu Donau piirkonna strateegia on tulevikustrateegia. tegemist ei ole keskpika perspektiivi või Kesk-Euroopa perspektiiviga, vaid äh, kogu Euroopa strateegiaga, mis on suunatud tulevikku. üritatakse üles ehitada koostöövõrgustik, et tulla toime tuleviku ülesannetega. Euroopa Liidu toona piirkonna strateegia väljatöötamisel kasutasime me meetodit, mis äh, võimaldas meil äh, seda algatust kodanikele tutvustada. konsultatsioonimenetlus äh, kestis pikka aega ja tulemusena tuli komisjon eelmise aasta lõpus välja selle strateegiaga. kõnealune strateegia on väga oluline Donau piirkonna inimestele, keda majanduskriis on puudutanud äh, väga valusalt. seetõttu peab strateegia näitama väljapääsu kriisist. see aspekt peabki olema strateegia keskmes. Euroopa Parlamendina peaksime tervitama Ungari eesistuja lähenemist äh, sellele teemale Ungari soovis äh, strateegiat, äh, mis toob rikkust Donau piirkonna riikidele ja seetõttu on väga tähtis äh, rõhuda strateegia rakendamisel koostööle, kaasates kõiki asjasse puutuvaid riike ja tuleks äh, kasutada vahendeid, mida on kasutatud juba ühtekuuluvuspoliitikas. nüüd volinik Haan, mida komisjon ütleb toona strateegia kohta, palun? tänan, härra president. komisjon on äh, vaimustunud, me võtsime enda kanda ülesande arendada asjasse puutuvate piirkondade riikidega välja see strateegia, me oleme tulnud välja omapoolse projektiga ja eesmärgiks on äh, tugevdada koostööd äh, piirkondade liikmesriikide vahel ja parandada elukvaliteeti. on laialdane üksmeel äh, strateegia eesmärkide osas, keskkonna olukorra parandamine, liikuvuse parandamine ja elukvaliteedi tõstmine siin parlamendis toonitatakse, kuivõrd oluline on integreeritud lähenemine sellele makropiirkondlikule strateegiale. parlament äh, tugevalt toetab sellist lähenemist. Läänemere strateegia näitas, et äh, oluline on kaasata kõik tasandid, kohalik, piirkondlik, riiklik, äh, Euroopa Liidu tasand kaasatud äh, peab olema kodanikuühiskond, ettevõtted ja nii edasi. tundub, et toona piirkonnas oleme me selle kaasatuse saavutanud. rõhume jätkusuutlikule arengule. üheteistkümnest prioriteetsest valdkonnast kolm tegelevad vee kvaliteedi parandamise, looduskaitse ja riski haldamisega. keskendume Doonau ja tema lisajõgede tulvaohu ennetamisele. ärgem unustagem, et Doonau on kõige rahvusvahelisem jõgi maailmas, kümme riiki jäävad selle jõe äärde, mitte ühelgi teisel jõel maailmas ei ole niivõrd palju piirnevaid riike, seetõttu tuleb ära kasutada võimalust, mis meil makropiirkondliku strateegiaga on. meil tuleb äh, kaasata nii liikmesriigid kui ka mitmed liikmesriigid, äh, mis Donauga piirnevad. mis puudutab rahastamist, siis äh, olemasolevaid vahendeid tuleb koheselt ära kasutada. arukalt tuleb omavahel siduda operatiivprogrammid niimoodi, et äh, me tegeleksime piirkonna üleste projektidega eelkõige kahepoolselt ja mitmepoolselt tuleks juba praegu alustada järgmise finantsperspektiivi ettevalmistamisega, tuleks arutada, millised projektid on ühiselt teostatavad ja kui suured rahalised vahendid on selleks vajalikud. lisavahendeid oleks võimalik äh, saada Euroopa Investeerimispangast äh, kolmkümmend miljardit eurot kolmeks aastaks. nagu juba öeldud, siis äh, Euroopa Komisjon äh, toetab äh, seda strateegiat ka edasistes faasides, meil saab olema kõrgetasemeline töörühm, mis annab äh, teada tehtud edusammudest, toimuvad jätkukonverentsid ja ette on nähtud ka tegevusplaan, kus on kirjas konkreetsed tähtajad. lõpetuseks tahaksin ma teid kui sealt piirkonnast mandaadi saanud inimesi kutsuma üles andma omapoolset panust strateegia rakendamisele, nii et meie poolt soovitu ka teostuks, tänan. ma tänan, härra volinik. nüüd fraktsioonide esindajad, kõigepealt eh, kolleeg Marinesko Rahvaparteist. mulțumesc, domnule președinte ma tänan, härra president, volinik, meie fraktsioon hindab seda komisjoni koostatud dokumenti ning toetab selle vastuvõtmist Ungari eesistumise ajal. selleks, et tõhusalt ellu viia Donau strateegia, on meil vaja kolm aspekti silmas pidada. kõigepealt meil on vaja määratleda prioriteedid ja ühised projektid, Mm, mida koordineerib Euroopa Komisjon ning on vaja ka piisavat finantseerimist selleks, et eesmärgid saavutada. nii, miks siis prioriteetide nimekirja on vaja? meil on vaja seda nimekirja kõikide kaasatud riikide jaoks, meil on vaja nimekirja projektidest, mis tuleb ellu viia üheskoos ja ühel ajal selleks, et tagada majanduskasv Donau piirkonnas ning samuti piirkonna suurem atraktiivsus. kõik osalised peavad need selgelt defineeritud projektid ellu viima, eh, neil peab olema ühised prioriteedid ning need tuleb ühel ja samal ajal ellu rakendada. kui me räägime koordineerimisest, siis eh, Euroopa Liidu kogemused eh, Läänemere piirkonnas on näidanud meile, et meil on vaja sidusat strateegiat. koordineerimine ei pea jääma mitte ainult kohalikule tasandile ja piirkondlikule tasandile, vaid tähtis on, et üheskoos kõik eh, prioriteete ellu viiaksid. meil ei ole vaja uusi õigusakte ega uusi institutsioone selleks, aga meil on vaja sellist strateegiat, mis tõesti tugineb paremale koordineerimisele, ühisele eh, prioriteetide nimekirjale ning tõhusale teavitamisele eh, ning mm, sellele plaanile on juba palju struktuurifondidest raha eraldatud ning e, tuleb ka liikmesriikide panus nüüd lisada ning tähtis on ära kasutada ka need fond, rahalised vahendid, mis mujal sektorites on jäänud kasutamata. E, teie, härra volinik, e, võib-olla peaksite siin lepingute ideega uuesti välja käima ka toona strateegia puhul. nüüd saab härra Tabaji sõna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. tänan. on äh, väga hea, et äh, volinik Haan on samuti pärit äh, Donau piirkonna riigist, sest nii Ungari eesistuja kui ka Euroopa Komisjon peavad hakkama saama väga suure ülesandega. härra volinik, kolleegid, siin on palju prioriteete kuidas oleks võimalik äh, saavutada ja säilitada nende vahel tasakaal? mul ei ole kahtlusi, ma soovin loomulikult strateegia edukat rakendamist. hea selle strateegia juures on see, et Donauga äh, piirnevaid äh, riike sunnitakse koostööle, mis seni on olnud puudulik. kui me räägime äh, aga eesmärkidest äh, nagu vee kvaliteet, ökoturism, laevatatavus ja nii edasi, siis äh, need äh, eesmärgid tuleb omavahel siduda, tasakaalustada ja põhiülesanne ongi nende prioriteetide tasakaalustamine. proua Hausmannova. kolleegi. ma tänan volinik, kallid kolleegid. see Donau jõe strateegia kinnitatakse nõukogus aprillikuus ning äh, üldsusele on jäänud mulje, et mingisuguseid tõkkeid selle strateegia elurakendamisega ei hakka olema. samas Euroopa Liidu liikmesriigid ja mitte Euroopa Liidu liikmesriigid on silmitsi paljude tõketega, eriti kui asi puudutab prioriteetide koordineerimist ja mehhanismide koordineerimist selleks, et seda strateegiat ellu rakendada ja ka kontrollimeetmeid rakendada ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks pöörama suurt tähelepanu seirele, sellele, kuidas finantsdistsipliinis kinni peetakse, kuidas järgitakse tähtaegu ning kas tulemused ikka on sellised, nagu oodatakse. kindlasti tuleb selgelt defineerida vastutus ja aruandlus ja analüüs samuti tuleb kehtestada ning tähtis on ka, et strateegia elu rakendamise tulemused oleksid avalikkusele teada. tähtis on, et juurdepääs informatsioonile oleks läbipaistev. ja tähtis on ka teada, millised on sisemenetlused koordinaatorite vahel me oleme väga palju arutanud juba selle strateegia prioriteete varasemal ajal ja Euroopa Liidu liikmesriikide huvi on tõusnud strateegia vastu. kuidas nüüd teavitada Euroopa Liidu kodanikke strateegia rakendamisest, see on küsimus, mis vajab vastust Euroopa Liidu tasandil. ma usun, et teadlikkuse kampaaniad on midagi, millega tuleb jätkata. ainult nii on võimalik edukalt saavutada see Euroopa Liidu projekt. ma tänan, proua. eine minute. Danke, Herr Vorsitzender. Lohpiller, rohelised. tänan, president. strateegia väljatöötamine on avatud äh, protsess, äh, kus sõnaõigus ei ole ainult üksikutel tegijatel, meil tuleb leida lahendused ka vastuolulistele huvidele, nii et äh, kui me räägime veeteedest, äh, siis äh, meil tuleb arvestada loodusliku mitmekesisusega ja kohandada laevad lähtuvalt jõest. komisjon aga ei kasuta ära kõige viimasemaid äh, tehnilisi oskusteabe aspekte, näiteks kategooriaga neli B on meil äh, laevatamise osas äh, probleem. me ei saa kasutada täies mahus ära tehnilist võimekust ja kaitsta äh, loodust. lisaks tahaksin ma öelda, et Donau strateegiaga tuleks siduda ka Euroopa romide strateegia. aitäh ja sõna saab härra Paška. suur aitäh, härra president, härra volinik. aasta kaks tuhat kümme äh, lõppedes esitas Euroopa Komisjon Donau regiooni strateegia ja tegevuskava ning selles räägitakse erinevatest poliitikatest, mis aitavad Donau-äärsetel riikidel koostöös seda regiooni arendada. ühes sellises projektis räägitakse sellest, kuidas muuta Donau jõe liiklus ökoloogilise, ökoloogilisemaks keskkonnasõbralikumaks ja kuidas paremini kasutada ära selle potentsiaali, mida praegu ära ei kasutata. selleks on vaja ühendust Vladivostokist kuni Viini või Bratislavani, kuid ja kui see projekt tõepoolest ellu rakendatakse, siis muutub Donau regioon palju tähtsamaks, kui ta praegu on ning seetõttu on minu meelest väga oluline arendada kogu Donau regiooni äh, riikide majanduskasvu ning ähm, ära hoida edasisi üleujutusi, äh, seada sisse parem navigatsioon ja ähm, kasutada paremini ära rohelist energiat ning äh, selle projekti rahastamisel võiks kasutada Ühtekuuluvusfondi raha. aitäh, härra Van Nistelrooy, kaks minutit. lugupeetud president, lugupeetud volinik, aitäh! minu arust on äärmiselt äh, rõõmustav, et me Donau äh, regiooni strateegiat täna arutame, sest tegemist on problemaatilise piirkonnaga me teame, et seal esineb pinnase erosiooni, et Doona jõe kvaliteet ei ole kuigi kõrge ning eh, et kannatavad ettevõtted, eh, kes on, eh, kes paiknevad selles regioonis. mina esindan Hollandit ja pean seetõttu eriti oluliseks vee kvaliteeti ja seda, et et jõe veepiirkonnaga seotud äh, turism saaks paremini areneda ja et ka põllumajandusel läheks hästi, aga selleks on vaja integreeritud lähenemisviisi. ning integreeritud lähenemisviisi jaoks annab meile uusi võimalusi ju alusleping, mis võimaldab, võimaldab erinevaid koostöövorme liikmesriikide, aga ka liikmesriikide regioonide vahel. muidugi võivad koostööd teha ka ettevõtluse esindajad, ja kohalikud äh, elanikud, kuid nagu härra volinik just ütles, ei äh, looda mingisuguseid uusi struktuure, ei nähta ette uut õigusloomet ega eraldata ka uusi rahasummasid, vaid kasutatakse olemasolevate fondide olemasolevat raha. makropiirkonnad ei tohiks aga muutuda veelgi keerukamateks, kui nad juba on lihtsalt äh, tuleb paremini ära kasutada olemasolevaid instrumente ja olemasolevat raha. nii et on küll hea, et meil on olemas uus tegevuskava, kuid kuidagi tuleb suuta seda ka teostada. Äh, vaatame Läänemere strateegiat. nüüd on äh, selle järel loodud ka Donau piirkonna strateegia kümme protsenti Reini jõel kulgevast äh, liiklusest tuleb Donau äh, jõelt ja juhul, kui Põhjameri ja Mosta, Mustmeri tõesti on väga äh, tõhusalt ühendatud, siis sellest võidavad kõik. aitäh, härra Kirillov, üks minut. aitäh, Donau piirkonna regioon, piirkonna strateegia on ähm, püsiv ja jätkuv protsess. sellega on seotud mitmed partnerid, seetõttu on vaja ka ühiseid eesmärke ning seda, et ka kodanikud oleksid kaasatud. sest just kodanikud on ju kannatanud praeguse kriisi käes Donau strateegia peab olema rohujuure tasandilt ülespoole liikuv strateegia ning peab olema kaasatud Ühtekuuluvusfondi erinevatesse poliitikatesse regionaalsete sidusrühmade huvi sõltub ennekõike sellest, kas nende prioriteetidega ähm, arvestatakse, kas nad tunnevad, et nad on Donau strateegia osaks. Donau äh, strateegia strateegia äh, saab õnnestuda ainult siis, kui see on seotud äh, sidusrühmade endi projektidega ainult nii on võimalik sellest strateegiast kujundada hea eesmärk ähm, regioonisisese koostöö kohta, aitäh! suur aitäh, nüüd saab sõna proua Sehnalova. tema valijaskond asub ühe Donau jõel lisajõe ääres. lugupeetud äh, president, tõepoolest nii see on Donau piirkonna strateegia on makrostrateegia, mis peaks kujutama endast head koostööd nende riikide vahel, kellel on ühised huvid. me kõik oleme nõus, et meie kõige tähtsamaks eesmärgiks peaks uute töökohtade loomine olema ning samuti ka majanduskasvu edendamine me ei tohi lubada rohkem bürokraatiat, luua uusi institutsioone ega leida mingisugust lisaraha. nii et me ütleme kolmekordse ei, kuid paralleelselt tahaksin ma komisjoni käest küsida, kuidas kavatseb Euroopa Komisjon tagada, et seda strateegiat äh, õnnestuks äh, reaalsuses ellu rakendada, kuidas saab teha regionaalset koostööd äh, kohalike vabaühendustega? lähisus, lähimuspõhimõte on siin väga asjakohane kuid samas peaks Euroopa Komisjon suutma äh, kogu seda koostööd äh, jälgida ja hallata, seda koostööd juhib ju Euroopa Komisjoni tegevuskava. kas Euroopa Komisjon kavatseb esitada lihtsustatud ja kergesti loetava versiooni sellest samast dokumendist, mida suudetakse äh, mõista ja kasutada ka kohalikul tasandil? ning lõpuks tahaksin küsida, kuidas seotakse Donau piirkonna strateegia uue finantsraamistikuga, mis kehtib kuni aastani kaks tuhat kakskümmend? aitäh ja sõna saab proua Kadenbach kaheks minutiks. härra president, härra volinik, suur tänu, et äh, siia tulite. Te mainisite ühte-teist äh, algatust ja ütlesite, et komisjon on vaimustunud. Donau strateegia on tõesti alt ülespoole suunatud äh, strateegia ja Donauga piirnevatel aladel peetakse seda väga vajalikuks. aga me teame ka, millised on kõige suuremad hirmud. koostöö kultuurivaldkonnas mingisuguseid suuri probleeme ei tekita, Dona piirkonnad on teinud kultuurilist koostööd juba pikalt. hirmud on seotud aga Donau ohustamisega tegemist on äh, suure transpordi teega ja keskkonnakomisjoni liikmena ma tean, kuivõrd äh, oluline on, kui mitte vähendada CO2 heitmeid, siis vähemalt äh, peatada nende heitmete kasv. Donau piirkond on suur ökosüsteem ja strateegia pakub meile mitmesuguseid ähm, võimalusi. meil on vaja rakendamiseks ka rahalisi vahendeid. komisjon ja parlament üheskoos peavad otsustama, et äh, võetavad vahendid äh, tõesti äh, mõjutavad Donau ja temaga piirnevate jõgede piirkondi nii mittusid, aasasid ja muid äh, looduslikke rohumaid, äh, nii et need säilivad. strateegia pakub äh, meile võimaluse alt ülespoole suunatud jätkusuutlikuks tegevuseks ja koos peaksime me neid võimalusi ära kasutama, sest me võime sellega näidata üles head eeskuju. suur tänu, järgmisena härra Kalfin, üks minut, palun härra president, lugupeetud volinik, juba algusest peale peaks Donau piirkonna strateegia andma meile käegakatsutavaid tulemusi, mida tõesti äh, tunneksid äh, Donau piirkonna riigid. kõige olulisem on alguses paika panna prioriteedid Nendeks on näiteks transpordi arendamine ja navigeerimine ja need peavad tõesti olema selgelt mõõdetavad äh, eesmärgid. ma tahaksin rõhutada ka seda, kui olulised on kodanikuühiskonna struktuurid ja et needki peavad algusest peale paigas olema. strateegia saab õnnestuda ainult siis, kui Donau piirkonna kodanikud äh, tõesti tunnevad, et on olemas mingisugused konkreetsed koostöövormid, kus ka nemad võivad osaleda. nii et äh, ma kutsun üles nii komisjoni kui ka Euroopa Parlamendi kolleege andma läbipaistvat äh, teavet äh, vabaühendustele, VKE-dele ja teadusasutustele. et nad saaksid, äh, et nad saaksid oma tööd teha. meil on veel viisteist sõnasoovijat, kuid kahjuks on aega ainult viiele sõnasoovile ning seetõttu valin ma need viis inimest, kes sõna saavad ning kõigepealt härra Mikolajtšik, palun. lugupeetud president, lugupeetud volinik, suur aitäh! Donau piirkonna strateegia oleks lihtsalt äh, tühi kest, kui me ei rakendaks seda õigel moel ja sellest me täna räägimegi. teisest küljest on muidugi hea, et äh, me arutame multimodaalset äh, või mitmemodaalset transpordisüsteemi ning et see on osaks sellest strateegiast. meie Bratislavas saame selles struktuuris samuti osaleda kuid me ei peaks liigselt keskenduma maismaatranspordile, sest me teame, et veoautod saastavad keskkonda. ning härra Figel, endine volinik, ka rõhutas, kui tähtis on, et transpordisüsteemi ümberkujundamises ning strateegias osaleks kogu piirkond. selle strateegia tähtsaks osaks on näiteks ka looduskatastroofide ennetamine millega arvestati juba siis, kui strateegiat välja töötati. ma usun, et ähm, see strateegia, et seda strateegiat arutatakse ka siis, kui äh, tõukefondidest raha jagatakse, aitäh! suur aitäh ka teile ja sõna saab härra Kuutas. aastatel kaks tuhat seitse ja kaks tuhat neli ja kaks tuhat seitse laienes Euroopa Liit ja seetõttu on vaja uusi strateegiaid. komisjon on äh, välja töötanud Donau piirkonna strateegia ning ma õnnitlen äh, härra volinikku selle eest, et tal on õnnestunud äh, korraga keskenduda üheteistkümnele tegevusele, mis tõesti toovad kaasa uued töökohad ja majanduskasvu Donau regiooni jaoks. ma arvan, et see strateegia osutub edukaks siis, kui ta kaotab regioonide vahelised erisused parandab institutsioonide vahelist koostööd ning äh, tõhustab Euroopa Regionaalarengu Fondi raha kasutamist. ma arvan, et äh, strateegia edu saab äh, mõõta ka energiafaktoriga, sest energia on väga kulukas ja samas ei ole energiaturul erilist konkurentsi. seetõttu toetan ma tõelise regionaalse energiaturu teket. suur aitäh, härra Obermeier! tänan, härra president, härra volinik. Donau piirkonna strateegia peaks parandama pikaajalist koostööd transportvõrgustiku ja taristu arendamisel, veepuhastusjaamad, keskkonnaga seotud muud äh, äh, seadmed, äh, keskkonnakaitse ja nii edasi, see on kõik väga hea, aga Vohovtše tuumajaam asub äh, Donau piirkonnas ja sellega on seotud äh, mitmesugused äh, ohud ja mured ja olgugi, et tuumaenergia oht on piiriülene, siiski ei pöörata tähelepanu naaberriikide arvamusele, niimoodi tekivad keskkonnapoliitilised pinged Donauga piirnevate riikide vahel. Donau piirkonna strateegia oleks heaks võimaluseks nendest äh, kitsaskohtadest üle saada. ja annan sõna järgmisena kolleeg Mešarošile. Amikor gyerekkoromban megfürödtem a Dunában, olajfolt... Tänan kui ma lapsena Donaus ujumas äh, käisin, siis ähm, üle kogu keha olin ma kaetud äh, lõpuks äh, naftaplekkidega. olukord on nüüd äh, muutunud. kui me Donau piirkonna strateegiat hakkame rakendama, siis saab vee kvaliteet arvatavasti olema nii hea, et saame üle ka teistest murekohtadest minu arvates on kahetsusväärne see, et ei ole võimalik eraldada lisavahendeid. Donauga piirnevate riikide vahel eksisteerivad äh, suured erinevused. Donau ühendab äh, uusi ja vanu liikmesriike. sellest äh, lähtuvalt võiks edendada uute liikmesriikide majandusprotsesse tuleks õppida Läänemere strateegia kogemustest. kolleeg Tansler järgmisena. ma tänan, härra president. Euroopa Donau strateegia Mm, põhines oma koostamisel Läänemere strateegiale. eesmärgiks on koordineerida tegevuspoliitika vaid erinevates peatähtsates valdkondades. see strateegia peab aitama toime tulla nende väljakutsetega, mis liikmesriikide ees on. sotsiaalsed lahknevused erinevate liikmesriikide vahel, samuti liikluse intensifitseerumine, kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse kadu ja nii edasi sellepärast ma arvan, et Euroopa Donau strateegia äh, on dialoogi pidamise platvorm Euroopa Liidu ja liik-, liikmesriikide Euroopa Komisjoni vahel ning ka mitte Euroopa Liidu liikmesriikidega suhtlemise platvorm. sellest tõuseb tulu äh, kohalikul ja piirkondlikul tasandil kõigile. meil on vaja sellist strateegiat, mis elluviimisel parandab kõigi kodanike elukvaliteeti Donau piirkonnas, aitäh! ja nüüd on aeg volinik Haanile sõna anda. palun vastake meie küsimustele ja märkustele. tänan, härra president kuna aega on vähe, siis äh, ma kõigele vastata ei saa, aga juhin tähelepanu paarile aspektile. kõigepealt äh, laevatatavus see on oluline teema, me peame leidma targa ja majanduslikult ja keskkondlikult äh, vastuvõetava lahenduse, me saame neid erinevaid aspekte omavahel kombineerida. tuleb äh, tähelepanu pöörata eelkõige laeva vrakkide ja ka laevakerede küsimusele, et võimalikult vähe mõjutada jõe voolusängi. minu arvates tuleks loomulikult laevad kohandada jõest lähtuvalt, mitte vastupidi. meil ei ole vaja kogu Donaud läbida sama suurte laevadega, ega Vahemerel ei sõida ka sama suured laevad kui Atlandi ookeanil. näiteks kui transporditakse kaubu kaheksasada kilomeetrit, äh, siis äh, tuleks äh, ka vast-, vahemaadest lähtuvalt kohanduda. laeva suurus peaks ehk vastama tulevikus konkreetsetele jõelõikudele, nendega seotud tingimustele. nüüd äh, mitmetasandiline haldus, see on äh, teema, mis puudutab järgmise finantsperioodi planeerimist, see puudutab seda, et äh, kõik äh, ühiskonnakihid oleks kaasatud strateegia rakendamisesse ja olen nõus saadik Kallenbachiga, et meil tuleb see tõesti seda olemasolevat entusiasmi suunata, siduda ja luua vastavalt äh, lisaväärtust. rahvas on vaimustunud, suhtub teemasse kirglikult ja meil tuleb äh, ühiselt äh, asuda nüüd rakendamise kallale. lubadused on juba antud. kutsun veel kord üles tõesti rakendama neid tegevusi, mille osas me oleme juba kokku leppinud. pean äh, toonitama ka seda, et äh, vähemalt esialgu on meil äh, olemas piisavalt raha, meil tuleb olemasolevat raha kasutada, et saavutada lisaväärtus Donau ja selle ääres elava saja viieteistkümne miljoni inimese jaoks. tänan, äh, volinik, käesolev arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub neljapäeval kaksteist null null. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus